Uh, härra esimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed. põhiõiguste harta meenutab meile, et uh, Euroopa Liidu aluseks on jaot-, lahutamatud universaalsed inimväärikuse väärtused. vabadus, võrdsus ja solidaarsus. selle aluseks on demokraatia põhimõte ja loomulikult ka õigusriik. indiviid, isik on tegevuse keskmeks, paika on pandud Euroopa Liidu kodakondsus ja loodud vabaduse, julgeoleku, õigluse valdkond ja see peatükk kirjeldab ka eelkõige seda, mis on Euroopa aluseks ja südameks ja defineerib selle missiooni, mis on meie ees ka rände ja siseküsimustes. see reaalsus meie ees siin valdkonnas on äh, väljakutsuv. ja see, kuidas me seda vastutust täidame, äh, see paneb küsimuse alla ka ja näitab, kui kiiresti me liigume Euroopa lubaduse suunas. milline on täna realiteet? plahvatusohtlik geopoliitiline olukord Äh, uued ohud, äh, mis on juba otse välja öeldud, et nad kavatsevad meie ühiskonda vigastada. Euroopa majandus äh, üritab kriisist välja tulla, meil on vananev kontinent demograafiliselt noores maailmas, getod meie linnades, mis üha rohkem on kohas, kus ekstremistlikud eesmärgid täidetud saavad. kuritegevus ei tunne piire ja meil on ka kestev humanitaarkatastroof meie piiridel ja see on valusas vastuolus meie jagatud moraalse, kultuurilise ja poliitilise pärandiga. ja me oleme silmitsi ka selle üha suurema rahulolematusega Euroopa kodanike hulgas. väljendan ennast selgelt juba algusest peale vastused nendele väljakutsetele ei ole kindlasti Euroopast kindluse tegemises. ajalugu on näidanud, et kindlused ehitatakse selleks, et kaitsta ennast välisohtude eest, aga lõppkokkuvõttes on muutunud nad kindlusteks, mis orjastavad need, kes, kelle kavatsuseks oli kaitsta ja lõpuks toovad nad endaga kaasa isolatsionalismi ja see suund ei ole osa meie mandaadist. Euroopa on edukas ainult siis, kui ta energiliselt äh, toetab inimeste mõtete ja kaupade vaba liikumist. avatud ühiskond on äh, Euroopa sambaks. see on ka komisjoni missioon migrat-, rände ja siseasjade küsimustes. missioon on selge, me peame äh, looma tingimused Euroopaks, mis kasvab ilma hirmuta. ja selleks peame me kaitsma Euroopa identiteeti. see on piirkond maailmas, mis garanteerib, kus on garanteeritud põhiõigused. peame äh, rakendama integreeritud ja suunatud poliitikat selleks, et siia meelitada talente, sellist tööjõudu, mida liikmesriikidel on vaja. me peame tagama, et Euroopa toetaks sisserändajate sujuvat integreerimist meie ühiskondadesse. ja lisaks sellele peame me garanteerima, et kuritegevus ja terrorism jäävad väljapoole Euroopa Liidu piire ja et nendega võideldakse tõhusalt daamid ja härrad, mis puudutab rännet ja siseasju, siis äh, kui me ei liigu koos ühtse liiduna, siis me ei suuda kuskile jõuda. kui mind ametisse kinnitatakse, siis loodan teie peale, libekomisjoni peale. ma olen uhke et äh, olen esi, esimene rändevoliniku kandidaat. see asjaolu näitab äh, presid-, valitud presidendi Junckeri uue komisjoni eesmärki tegeleda selle kriitilise väljakutsega, mis on ränne. meie ees on üha rohkem inimesi, kes tahavad kaitset saada meie piirides. me oleme liit, mille eesmärgiks on kaitsta universaalseid inimõigusi ja seetõttu on Euroopa vastutuseks kaitsta põgenikke, kes põgenevad äh, sõja eest, kes põgenevad kiusamise eest, me peame austama asüülitaotlejate õigusi ja eriti peame kaitsma just inimelusid ja igal, seda igal tingimusel. Teie Äh, panustasid Euroopa Parlamendina märkimisväärselt sellesse, et loodi robustne ühtne Euroopa asüülisüsteem. meil on nüüd olemas äh, kõikehõlmav õigusraamistik ja meie eesmärgiks on tagada, et kõik liikmesriigid rakendavad neid põhimõtteid ühtselt. endiselt on valdkondi, mida arutama peab peamiselt just äh, võimalus töötada ühtse staatuse suunas, mis kehtiks igal pool Euroopa Liidus. tervisekontrolli tulemustel, mis viidi läbi Dublini süsteemi üle, analüüsin ma võimalikke järgnevaid samme igapäevaselt kuuleme me uudiseid selle kohta, et sisserändajad on saabunud meie piiridele, et meeleheitlikud inimesed asuvad tihtipeale Äh, äh, sellistele teekondadele üle Vahemere, kus nad hukkuvad. Äh, me peame parandama oma võimekust toime tulla asüülikriisiga, samas peame toetama neid, kellel on kõrge ajutine surve nende asüülisüsteemidele, on vaja suuremat solidaarsust ja see on võimalik ainult siis, kui liikmesriigid usaldavad teineteist ja täidavad ka oma kohustusi. olen aga samas teadlik, et enamik sisserändajaid, enamik inimesi, kes vajavad rahvusvahelist kaitset, eh, nad jõuavad väljapoole Euroopa Liitu arenguriikidesse, kus on endal erinevad väljakutsed. rahvusvaheline solidaarsus ei tohi peatuda Euroopa Liidu piiridel. minu arvates peaks Euroopa tegema rohkem selleks, et toetada riike piirkondades, kust on paljud sisserändajad pärit või mida nad läbivad. teen tihedat koostööd oma kolleegi äh, asepresident Mogherini ja vastavate volinikega, kes äh, tegelevad välisküsimustega, selleks et luua ühtsem poliitika, mis puudutab äh, sisserändajaid ja immigratsiooni samal ajal tahan ma julgustada liikmesriike vastu võtma rohkem sisserändajaid kolmandatest riikides. sisserändajate ümberasustamine on üks kõige selgemaid lahkuse, solidaarsuse märke kolmandate riikide suunas, kus on väga suured sisserändajate kogukonnad. Euroopa Liit peab kaitsma neid, kes seda vajavad, aga samas võib olla usaldusväärne ainult siis, kui ta tegeleb ka äh, ebaregulaarse sisserändega, samas täielikult austades põhiõigusi. see tähendab ka seda, et need, kelle taotlused tagasi lükatakse, neid koheldakse äh, niimoodi, et nende tagasisaatmine toimuks kiiresti ja tõhusalt. tuleb anda prioriteet äh, vabatahtlikule tagasirändele ja neid süsteeme, et nende päritoluriigid saaksid neid uuesti vastu võtta, tuleb tugevdada. siin me peame tugevdama ka oma koostööd äh, lähteriikidega, transiitriikidega ja ka rahvusvaheliste organisatsioonidega ja vabaühendustega. kõikehõlmav lähenemine, sinna hulka kuulub ka loomulikult võimalus saabuda Euroopa Liitu legaalselt. peame maksimeerima neid kasusid, mis tuleb rahvusvahelisest liikuvusest äh, sisserändest ja integratsioonist. Euroopa on osa globaliseerunud omavahel seotud maailmast ja ilmselt seal rahvusvaheline liikuvus, mobiilsus suureneb, me peame hindama Euroopa tööturu vajadused, määratlema, millised on erinevates majanduslikes sektorites oskuste puudujäägid. rahvusvaheline konkurents selleks, et siia meelitada kõrgetasemelisi oskusi, on, see on juba väga intensiivne aga Euroopa Liit vajab ka inimesi, kes töötavad teistes sektorites. tahaksin pidada regulaarset dialoogi kõikide vastavate osapooltega ja huvitatutega, liikmesriikidega, ettevõtjatega ja ametiühingutega. usun, et Euroopa platvorm, mis koordineeriks seda dialoogi, oleks äärmiselt kasulik. kõigepealt, kõige, esimesed sammud sinise kaardi direktiivi rakendades rakendamises on tõesti näidanud, et siin on teatud puudujääke ja seetõttu president Juncker rõhutas seda oma poliitilistes suunistes kui esimest, ühte esimesest prioriteetidest. minu üks prioriteetidest on ka tagada, et äh, üliõpilaste teadustöötajate direktiivi läbirääkimised jõuaksid ühele poole aastal kaks tuhat viisteist. ja nüüd Schengen. Schengen on üks Euroopa integratsiooni suuremaid saavutusi ja me peame säilitama Äh, olukorra, kus, et kontroll puudub sisepiiridel. eeltingimus siin on, et meil oleks tõhus välispiiri kontroll, aga niimoodi, et Euroopa ei muutuks kindluseks, nagu ma ütlesin juba alguses. liikmesriigid vastutavad selle eest, et kontrollida oma välispiiri sektsiooni, siis äh, peaks siiski kasutama Frontexi võimekust täielikult selleks, et tagada Euroopa solidaarsus aga kas need vahendid, mis meil on kasutada, on piisavad? komisjon, parlament ja nõukogu peaksid avama debatti sellest, kuidas pikas perspektiivis Frontexit arendada ja seda, kuidas välja arendada tõelist Euroopa piirivalvesüsteemi. rändesurve piiridele, äh, smuugeldamine, see pidevalt kasvab ja seetõttu meie reageerimisvõimekus peaks äh, saama tugevdatud selleks, et holistiliselt kogu probleemiga tegeleda. tõhus eh, piirikontroll tähendab seda, et me peame kasutama ära ka modernset tehnoloogiat. me peame ära kasutama paremini neid võimalusi, mida kasuta, mida pakub meile digitaaltehnoloogia selleks, et eh, hallata rände, rännet ja mobiilsust. Eh, smuugeldamise vastane võitlus on prioriteet. peame tooma kohtu ette need, kes kasutavad ära Äh, meeleheitel inimeste mure. ja kõige hullem osa sellest, inimkaubandus, ka sellega peaks tõhusalt võitlema. see on ka peamiselt võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu Euroopa Liidu sees ja ülemaailmselt ja seetõttu meil on vaja globaalset reageeringut. kodanikud paluvad, et me kaitseksime neid, sest et nad kardavad, et nende julgeolek on ohus vägivalla ja terrorismi tõttu kui meie piirkonnas, meie naabruskonnas on konflikt äh, ja see, siis peame me paremini võitlema ka terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastu. kuritegevus reisib üle terve Euroopa ja seab ohtu meie ühiskonnad ja majandused. meil on vaja uuendatud raamistikku Euroopa tegevuseks ja see peab keskenduma sellele, et peetakse kinni põhiõigustest ja et meil oleksid paremad sünergiad välistegevustega, tegevus küberkuritegevuse äh, vastu võimaldab äh, kodanikele ja ettevõtetele interneti täielikult ära kasutada. ja võitlus erineva kuri, organiseeritud kuritegevuse vastu, narkovastane võitlus, äh, korruptsioonivastane võitlus, see võimaldab ettevõtetel ja kodanikel paremini ära kasutada siseturgu ja äh, ei kurna niimoodi riikide eelarveid. see on julgeolekuinstrument, mida on tihtipeale arutatud, nüüd meil on ka Euroopa Kohtu otsus, peame vaatama, kuidas edasi liikuda, täielikult austades põhimõtteid, mida see kohtuotsus rõhutab, proportsionaalsuse põhimõte, see, et isikuandmed oleks kaitstud ja et oleks kaitstud ka teised põhiõigused, mis on meie jaoks kallid. viimatised arengud Euroopas ja kaugemal äh, näitavad, et meil on uus terrorismioht, Euroopa Liidu roll on äh, aidata liikmesriike selle ohuga võitlemisel, eriti arvestades äh, seda ohtu, mis tuleb väljastpoolt. peame tegelema ennetamisega, võideldes radikaliseerumisega, tegeledes selle põhjustega ning äh, vaatama, kuidas terrorismi rahastatakse. politsei koostöö informatsiooni vahetamiseks on Euroopa tegevuse selgrooks ja siin valdkonnas on meil väga palju parandamisruumi. lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed kavatsen teha tihedat koostööd teie kõigiga, et jõuda konkreetsete käegakatsutavate tulemusteni. et, äh, et äh, peame keskenduma valdkondadele, kus Euroopa Liidu tegevus suudab midagi äh, muuta, et meie tegevus oleks tihedalt seotud põhiõigustega kui mind äh, nimetatakse ametisse, siis äh, ma äh, palun komisjoni presidendi, et pandaks palka, paika selged suunised, mis on tihedalt seotud minu mandaadiga. olen otseses kontaktis oma kolleegi asepresident Timmermansiga. kavatsen teha koostööd kõige selle osas, mis meid ühendab kavatsen nõuda põhiõiguste ranget täitmist ning eh, võtta aluseks eh, Euroopa läbipaistva eh, poliitika. peame nõudma vähemat bürokraatiat, kaitsma ühiseid väärtuseid ning meie ühiseid eesmärke järjekindlalt, mm, ühiste eesmärkide suunas järjekindlalt edasi liikuma Euroopa peab olema piirkond, kus valitseb rahu, lootus, eh, mis on kasulik kõigile meie kodanikele, see on meie jaoks eh, kõigile, meie kõigi jaoks moraalne kohustus, suur tänu teile!